sellel, see loetakse heaks kiidetuks, kui poliitiline fraktsioon või vähemalt nelikümmend parlamendiliiget nõua tema üle hääletamist. ja korrektsioon avaldatakse ka Euroopa Parlamendi koduleheküljel